ööd, mis me juulis katkestasime. daamid ja härrad, lugupeetud saadikud, kaks nädalat tagasi käisin ma Vesterplattel selleks, et mälestada Teise maailmasõja algust. see sõda ähm, oli sõda, kus sai miljonid eurooplased surma ja me ei tohiks iialgi ehm, meelest lasta, et sõda ja vägivald võivad ühel päeval Euroopasse naasta. viimase kahe nädala jooksul on veel olnud vägivaldseid sündmusi, Guardia Civil ja kaks politseinikku Hispaanias said ametiülesannete täitmisel surma ja mul on väga kurb teile teatada, et meie seast on lahkunud Ernesto Glenn, kes seitsmekümne aastasena suri üheksandal augustil, tema on endine Euroopa Parlamendi saadik seitsmekümne kaheksandast kuni üheksakümne neljanda aastani oli ta sotsiaaldemokraatide fraktsiooni juht siin ja mul on väga kurb teile teatada ka seda, et Ühendkuningriigi endine parlamendisaadik eh, Sir Christopher Proud on samuti meie hulgast lahkunud. tema oli kuuekümne seitsme aastane. tema oli siin saadikuks eh, kuni eh, kaheksakümne neljanda aastani, seitsmekümne neljandast kaheksakümne neljanda aastani ja üheksakümne neljanda aastani ja demokraatide fraktsiooni juhtis sellel ajal. enne kui me alustame oma debatti, sooviksin ma paluda teilt minutit vaikust nende mälestuseks, kes andsid meile tänase Euroopa. Protokół z posiedzenia z dnia 16 lipca 2000 kuueteistkümnenda juuli protokoll on teile välja jaotatud. kas kellelgi on märkusi selle kohta? ma ei näe, et keegi sõna soovib. seega protokoll on kinnitatud. rahvapartei on, vabandust. Belgia võimud on mind informeerinud, et Jean-Claude Marco on määratud sellisele ametikohale, mida ei ole võimalik ühi-,